ma palun, võtke oma kohad sisse. mu daamid ja härjad, palun, härrad, palun võtke plats sisse. lugupeetud kolleegid kümme päeva tagasi prantsusmaad rünnati brutaalselt terroristid